Per favore, kolleegi, volete prendere posto? Cominci... lugupeetud kolleegid, palun asuge oma kohtadele. nüüd algab meie avatud koosolek. ma paluksin, et kõik kohale asuksid või siis asu-, lahkuge saalist, kui soovite veel arutelusid pidada me otsustasime, et proua Lohpiller võtab äh, juhtimise üle. me räägime siis olukorrast Iraanis ja ettevalmistusest omaalgatusliku äh, raporti jaoks, mida koostab härra Pelder. ja annangi juhatuse härra äh,, proua Lohpirile. suur tänu, härra esimees. sooviksin ka tänada kõiki liikmeid ja ka äh, kõiki, kes on tulnud siia kuulama Euroopa Liidu-Iraani äh, suhete kohta Euroopa Parlamendis. peale viimase aasta juuni valimisi oleme me väga tõhusalt tegelenud olukorraga Iraanis. me oleme näinud äh, aina suurenevaid repressioone rahumeelsete meeleavaldajate vastu. me oleme näinud ka Ähm, seda, et äh, režiimi kritiseerijaid on äh, karistatud, kui oktoober, oktoobris Iraan äh, võttis ka kuulda rahvusvahelise tuumaenergiaagentuuri ettepanekuid, mis puudutasid ka uraani rikastamist, siis see olukord mõjutas ka meie arutelu siin, kuid me näeme, et me ei ole läbirääkimiste teel mitte mingisugust edu saavutanud selleks, et olukorda muuta. vastupidiselt, me peame nentima seda, et salajased äh, uraani rikastamise pürgimused riigis on endiselt äh, jätkunud ja nüüd ÜRO Julgeolekunõukogus otsustatakse, kas tuleb võtta rangemaid sanktsioone just seepärast, et ei ole mitte mingisuguseid edusamme saavutatud tuumavaldkonnas ähm, äh,. me võtsime ka vastu Iraani osas teise resolutsiooni, mis puudutas siis ka äh, inimõiguste räiget rikkumist Iraanis ja see rääkis ka poliitilise lahenduse leidmise läbikukkumisest äh, tuuma äh, temaatika osas. seetõttu on väga positiivne, et me nüüd äh, väliskomisjonis seda arutelu peame, sest me teeme praegu ka ettevalmistusi omaalgatusliku raporti koostamiseks, kuid me peame ka vaatama, millised saavad olema rahvusvahelised sanktsioonid Iraani suunas. sest kui Julgeolekunõukogus sanktsioonid läbi ei lähe, siis me peame vaatama, millised saavad olema Euroopa Liidu sammud. mul on väga hea meel, et ma saan tervitada siin meie eh, eksperte ja ma te-, eh, esitlen neid lühidalt ja siis paluksin, et nemad oma sissejuhatuse teeksid. kõigepealt tervitaksin härra doktor Walter Boschi, tema on fondi esindaja eh, Berliinist, see fond tegeleb siis majanduse ja poliitikaga ja ja ta tegeleb äh, poliitilise süsteemiga, isla-, äh, Islamivabariigi äh, poliitilise struktuuriga, Euroopa Liidu, Iraani suhetega, tema aktuaalne teemakäsitlus puudutab äh, Iraani neofundamentalistide äh, liikumise muutut-, muutusi. ma tervitaksin ka äh, proua professor Firuse Nahavandit, tema on õppejõuks siin äh, Brüsseli Vabaülikooli juures, ta on äh, sotsiopoliitika ekspert äh, moslemi riikides ning äh, ta on äh, nende oma uurimisteemade kohta ka väga palju publikatsioone avalikustanud. mul on hea meel, et me saame ka teid, eh, professor Nahavandi, siin täna tervitada. tervitame ka härra doktor Ruspe Parsit. tema on tegemas meiega koostöö, koostööd eh, Iraani sanktsioonide eh, osas ning ta on õppejõuks ka USA-s ja ka tema on Ähm, kirjutanud väga palju äh, publikatsioone. tere tulemast teile kõigile ja annan kõigepealt esimesele kõnele sõna härra Bosch. suur tänu. rohelise liikumise põhikomponent on praegu opositsioon islamirežiimile Rafsanjani partei, Rofis Hatami järgijad ja nii edasi. Ehm, mitmed eh, liikumised on ühinenud rohelise liikumisega, näiteks naiste liikumine ja vabaduse liikumine. aga need erakonnad, eh, kes on, eh, kes neid või need inimesed, need, kes, kes neid erakondi esindavad, on tegelikult äh, siiski pigem režiimi äh, osalised, nad on äh, riigiaparaadis töötanud aastaid. muidugi tegemist ei ole ainult reformimeelsete liikumistega, nendega on ühinenud ka sunnivähemused, režiimi jaoks ei tekita, tekitaks eriti probleeme, kui sellele ka ei kaasneks sotsiaalne rahutus. kõik see päädis kahe tuhande üheksanda aasta juunis sotsiaalse plahvatusega. nüüd kuni tänase hetkeni on korraldatud massiprotestiavaldusi rohelise liikumise liidrid Karovi ja Musovi on äh, avaldusi teinud, aga äh, noored on eriti aktiivsed ja lähenevad asjadele loovalt. tegemist on nagu ideoloogilise jujitsuga. selleks, et põhiseaduse järgi mitte lasta end maha suruda, on roheline liikumine ja selle järgijad tegutsenud juba tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksanda aasta islamirevolutsiooni traditsioonide järgselt. seega islamirežiim ei saa selle vastu olla, aga eh, rahva seas on siiski tohutu pettumus levinud ning roheline liikumine ei ole sugugi ühtne erandiks on võib-olla naiste liikumine, kes ei ole eh, väljaspool eh, asuvate jõududega, eh, välisriikidega seotud, nad on pigem siseriiklik opositsioonijõud. nüüd rohelise liikumise edu saab hinnata selle järgi, millised on olnud režiimi vastused muide administratsioon püüdis maha suruda kõiki reformistlikke liikumisi, kes on ka, ka neid, kes on olnud režiimi toetavad. Ahmadinejad oma viimases kõnes ütles, et igasugune üleminekuprotsess nõuab ohvreid ja e, ta rääkis ka, millisest üleminekust tema e, unistab. nimelt ta soovib mingit islami utoopiat ellu viia, mingisuguseid jõuda mingisuguse ähm, autoritaarse või isegi täiesti utoopilise režiimini ja jättes selja taha islami traditsioonid. nüüd president on püüdnud viimase kolmekümne aasta jooksul ohjata häälekat eh, vastaspoolt aga eh, selle tõttu, et eh, toimusid tänavademonstratsioonid, ei saanud režiim enam oma vana poliitikat ajada. härra Rafajani püüab nüüd reformistlike jõudude neid esindajaid enda poole võita eh, kes võiksid talle kasulikud olla ja isoleerida siis teised äh, grupid rohelises liikumises. näiteks väga tõsiselt püüti välja jätta sõna demokraatia mis tahes avalikust arutelust ja La Rajani äh, äh, pidi küll rääkima Iraanist kui demokraatlikust riigist, aga, aga sai rääkida ainult vabariigist. nüüd see ei tähenda muidugi seda, et et režiim on valmis rohelist liikumist aktsepteerima. režiimi kõige esimene mõte ja kõige olulisem mõte on see, et, et tuleb kiiresti üle minna täielikult autoritaarsele riigile, aga see ei ole õnnestunud. pigem on õnnestunud või on, on tugev olnud hoopis roheline liikumine. kahe tuhande üheksanda aasta juunist alates on režiim väga agressiivselt taga kiusanud nende poliitiliste parteide liikumiste esindajad, kes on tegelikult eh, juba legaalsed. näiteks Mujahedini islamirevolutsiooni esindajad ja eh, osalusrinde esindajad. mahasurumine on toimunud vaikselt, kuid tõhusalt. selge eesmärk on olnud blokeerida kõikvõimalikud eh, grupeeringud kogu riigis. nüüd veel üks probleem praegu seisab selles, et äh, kuigi niinimetatud liidrid, kes esindavad oma parteisid, teevad aeg-ajalt avaldusi, on äh, režiim suutnud siiski blokeerida rahutuse selgete poliitiliste sõnumitega ja e, see poliitika võib jätkuvalt edu tuua administratsioonile. me, meil ilmselt järgmistel kuudel seisab ees režiimi tugevnemine, aga mitmed inimõiguste rikkumised garanteerivad selle, et rahvas eh, sellega rahule ei jää eh, ja organiseerub uuesti. sotsiaalne rahutus, rahulolematus, tohutu vaesus tõusevad ja võib-olla muutub ka rohelise liikumise iseloom, kui riigipoliitika sarnaselt jätkub lähikuudel. režiimi kõige suurem eesmärk on enda poole võita ehm, erinevate liikumiste esindajate enda poole see kindlasti ei juhtu, seetõttu äh, on poliitika ummikseisus, ummikseisus on ka režiim ise, reformistid ja reformismi vastased ja neofundamentalistid. ja juba mõnda aega ei ole ka mingisugust läbimurret tun-, toimunud või, või lepitamist toimunud. pigem näeme, et asjad halvenevad. suur tänu ja nüüd professor Nahandi. suur tänu, proua president, daamid ja härrad ma püüan nüüd kahe minutiga rääkida kiirelt ära selle, mida ma soovisin kolmes osas ja tuua välja selle, mis on oluline selleks, et mõista inimõiguste olukorda Iraanis, sest minul paluti just sellele keskenduda. kõigepealt panen paika raamistiku, siis räägin mõnedest Äh, inimõiguste aspektidest ja äh, esitan küsimuse, mida võiks veel teha äh, Euroopa poolt vaadatuna. kõigepealt siis tahaksin välja tuua mõned elemendid, mis minu jaoks on väga olulised selleks, et mõista nii-öelda millises, millisel laval näitemäng üldse toimub. Iraani islamivabariik nagu ka Hiina kuuluvad nende kahe riigi hulka, kus ikka veel tallatakse inimõigusi jalge alla ja viiakse läbi hukkamisi. esimene element, mida ei tohiks kunagi unustada, oli see. teiseks, täna on meil kalduvus unustada seda, et et kui me räägime Iraaniga, siis tegemist on islamivabariigiga, see tähendab seda, et äh, tegemist on teokraatiaga. teokraatia, teokraatiat väljendab juba tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksandast aastast ka Iraani põhiseadus. see tähendab seda, et äh, tegemist on režiimiga, mis annab suveräänsuse Jumalale, aga mitte rahvale kuigi on mitmeid põhiseaduse elemente, mis kõnelevad ka rahvast. see tähendab seda, et kui kõnelda inimõiguste teemal, siis see Jumala suveräänsus ei tohiks kunagi meil ära unuda. kuigi seda juhtub. Äh, Iraani põhiseadus äh, võeti vastu pärast referendumit, mis oli riigis Äh, korraldatud ja kõik äh, Iraani kodanikud on äh, tegelikult alaväärt, palju või tähendab, alamad võrreldes siis suure juhiga ja meil on kõik, selles põhiseaduses tegelikult on eh, kõiksuguseid vastuolusid, mis, mis eh, ühest küljest aitavad mõista, mis Iraanis toimub, teisest küljest teevad eh, asjad keerulisemaks. ühest küljest räägitakse naiste ja meeste võrdõiguslikkusest, teisest küljest me teame, et naised on alla surutud. see tähendab seda, et ma arvan, et Iraani puhul on, on siiski tehtud selliseid oletusi, mis ei ole põhjendatud. siin natuke valgustati ka Iraani äh, režiimi olukorda, muide Iraani režiimil kõige selle eelneva tõttu ei ole mingisugust, ei ole mingit südametunnistuse piina, kui ta ennast kaitseb. teine äh, iseloomustav joon selle režiimi puhul on see, et me ei tohiks ära unustada, et äh, tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksanda aasta kõned tulevad tagasi. jälle need revolutsioonikõned, jälle need üleskutsed kolmandale maailmale ja see toimub praegu ka Iraani suhetes ülejäänud maailmaga, kolmandate riikidega ja muide ta, Iraan on päris edukas nendes suhetes kolmandate riikidega. seda ei tohi ära unustada ja see on see raamistik, kus me peaksime mõtlema, mis toimub Iraanis. nüüd inimõigusi muidugi surutakse alla, aga samas öeldakse, et äh, toimuvad mingid arengud, kindlasti on suurenenud repressioonid, aga peab ütlema, et ega need repressioonid ka ei ole midagi uut inimõiguste jalge alla tallamine, segregatsioon tööl, ülikoolides, meeste-naiste vahel vahetegemine, vähemuste õiguste mitterespekteerimine. kõik see kontroll, halvasti kohtlemine, see puudutab nii naisi, alaealisi, homoseksuaalseid kodanikke ja muide, alaealiste puhul on, on ju kõigile teada, mis on toimunud Iraanis seega eh, režiimil eh, on tekkinud rida eh, opositsioonilisi liikumisi vastasrinda ühest küljest režiim soovib eh, kindlustada oma omaaegset või kunagist võimu, aga ta ei suuda seda sellepärast, et Iraani elanikkonnast on suurem osa noored. Need, kes muide täna eh, demonstratsioonis osalevad, ei olegi eh, ühegi teise režiimi all elanud, seda ei tohi ka ära unustada. lisaks sellele on tegemist individualistliku ja, ja, ja tuumaideoloogiaga samuti on hakanud kaduma opositsioon või vastasseis linna ja maaelanikkonna vahel, sest linnadesse asub järjest rohkem inimesi elama. samuti tuleb küsida, kas noored tahavad tarbimisvabadust või poliitilisi vabadusi ja see küsimus äh, vajab veel selgitamist. selles raamistikus kui küsida, mida saab ära teha, siis Euroopa poolt vaadatuna on esimene asi mida tuleks teha, on, on see, et me vältime kahekeelsust. seda ei tohi kindlasti mitte teha. Euroopa peab olema usaldusväärne Iraaniga suhetes kahekeelsus, ühest küljest rääkida sanktsioonidest ja inimõigustest, Iraanit ja rääkida kõigest sellest, mis Iraanis toimub ja samal ajal sõlmida igasuguseid ahvatlevaid lepinguid Iraaniga. muide, ma ei pea isegi teile siin rääkima sellest, mis kõik toimub, sellepärast et ajakirjandus valgustab neid lepinguid juba piisavalt. Nad tulevad ju Euroopa riikidest aga samal ajal räägitakse Eh, Ameerikaga ja nii edasi ja nii edasi. Eh, üle kümne miljardi dollari on muide ka ameeriklased investeerinud Iraani ja nii edasi ja nii edasi. seega mingisugust nii-öelda usaldusväärsust meie sõnade puhul ei ole. Euroopa ei saa kontrollida majanduse arengut, kuidas siis nii? kuidas saab siis meile seda niimoodi ette heita? ma olen nüüd kõige olulisemad elemendid välja toonud, aga kui Euroopa prioriteetidest rääkides, siis kindlasti on äh, väärtuste kaitsmine ja samal ajal majanduse kaitsmine, nende kahe ühitamine väga keeruline, aga äh, peaks mõistma ka seda, mida iraanlased äh, ise räägivad milline on nende maailm, nägemus maailmast? ma ei ütle, et äh, neid peab välja vabandama, aga püüdkem neid mõista. sanktsioonid ma ei tea, mul ei ole vist aega nendest kõnelda. usun, et ähm, Iraani riik on, on äh, kurt nendele e, e, sanktsioonidele, rahvas aga hakkab juba aru saama, mis toimub ja kõige tähtsam on see, et tuleb koostööd teha rahvaga, ära kuulata rahvast. ja lõpuks veel paar sõna tuumaenergiast. võib-olla oleks huvitav ka paralleele tõmmata Kuuba tuhande üheksasaja kuuekümne kolmanda aasta raketikriisiga, selleks et mõista, millised on selle riigi kavatsused. see võib-olla aitab mõista, mida Iraan soovib saavutada ja võib-olla mõista ka nende motivatsioone paremini, motivatsiooni paremini. tänan! Uh, suur tänu, proua professor Mahavandi. ja nüüd saab sõna härra Parsi, palun. Good day, thank you very much um,. I was tasked with talking about äh, minu ülesandeks oli rääkida regionaalset aspektidest ja siis teen seda kiiresti äh, ja siis kasutan ära oma äh, võimaluse viimase kõnelejana tulla tagasi nende küsimuste juurde, millest meie eelnevad kolleegid on rääkinud. nüüd, mis puudutab regiooni, siis üks äh, peamisi puudujääke, mis jälle ja jälle mängu tuleb, on ühtse julgeolekuraamistiku puudumine. kui me vaatame Lähis-Ida, eriti Pärsia lahte, siis me näeme, et sealsed riigid, neil on äärmiselt äh, äraolev äh, positsioon Iraani suhtes, ajalooline rivaliteet, et eh, hirm kõige suurema naabri ees eh, ka ilma tuumaküsimuseta, samas eh, alaliste naabritena on nad ka täiesti teadlikud nendest katastroofilistest tagajärgedest, kui olukord läheks relvastatud konfliktini. seetõttu, kui me nüüd vaatame Pers-, Pärsia lahe lõunakalda olevaid riike, siis ühest küljest nad tõesti tahavad seda, et tuumaprogramm oleks täiesti tsiviilprogramm ja rangelt valvatud, samas äh, tundub, et äh, nad ei ole valmis jätkuvaks pokrimänguks ja panuste tõstmiseks äh, sellises küsimuses, mille lõpptulemus saab olla ainult relvastatud konflikt ja see on ka äärmiselt oluline asi, mida meeles pidada, kui me arutame sellest, seda, mida arvavad Iraani naabrid lõunakaldal on mitu riiki, kellel on üsna head suhted Iraaniga, näiteks Katar, kellel on nii äh, ärisuhteid kui teist tüüpi suhteid, üks Iraani äh, olulisemaid väljundeid äh, finantsi mõttes on Dubai ja Araabia Ühendemiraadid. on ühtsed mured ja ühtsed vastastikused hirmud, üks nendest on etniline usu aspekt. Iraanis on alati hirm, et teised üritavad mingeid lõhesid sisse tuua äh, etniliste religioossete jooni pidi. näiteks Balutšistanis Pakistani piires ja äh, on ka hirm, et siia vähemust, et Teherani valitsus äh, julgustab siia vähemusi, nii et tundub, et kõik on üksteist haardesse saanud ja teatud mõttes üritavad äh, hoiduda sellest konkreetsest kiusatusest, nii et selles mõttes äh, tulevad süüdistused mõlemalt poolt äh, ja võib ainult spekuleerida, kui palju nende süüdistuste taga on. tulles nüüd tagasi selle ühtse julgeolekuraamistiku lähenemise juurde, probleem on selles, et kõik näevad seda nullsummamänguna seda nähakse niimoodi Ameerika Ühendriikides ja ka Lähis-Idas. see tähendab seda, et äh, samal ajal, kui need Iraani ümbritsevad riigid ei taha relvastatud konflikti, samas äh, kardavad nad ka äh, Iraani ja Ameerika Ühendriikide teineteisele lähenemist, mis jätaks nemad välja. nii et üks suuremaid probleeme nende küsimuste lahendamisega, kas siis äh, tuuma äh, aspektis või ka äh, Äh, konventsionaalsest seisukohast, siis äh, ei tundu olevat äh, mingit võimalust kaaseksisteerimiseks, kui neid probleeme vähendataks. tahaksin tulla nüüd tagasi natuke nende probleemide juurde, mida puudutasid ka minu kolleegid juba, eriti mis puudutab sanktsioone ma arvan, et üks esimesi asju, mida endalt peaks küsima edasiste sanktsioonide arutamisel, on see, et mis võiks olla nende eesmärk. ÜRO sanktsioonid tegelevad konkreetselt tuumaküsimusega. selles mõttes on nad üsna selge eesmärgiga, sest et see, mida tahetakse saavutada, on üsna spetsiifiline. mõnedel riikidel on Iraani suhtes olnud sanktsioonid juba kolmkümmend aastat, näiteks Ameerika Ühendriikidel aga mina ei näe, mida nad senini saavutanud on. konkreetsete edaste sanktsioonide mõte põhineb äh, põhimõttel, et Iraani sees on olemas mingi konkreetse, konkreetne eesmärk, millele need suunata ja mis siis omakorda mõjutab konkreetselt seda tuumaküsimust või siis, kui veel edasi minna, režiimi kui sellist nendel sanktsioonidel on paratamatult mõju ka ühiskonnale, seda vältida ei ole võimalik. küsimus on siis aga selles, äh, kuidas inimesed Iraanis sees nendele sanktsioonidele reageerivad. sanktsioonidele, millel on majandusel, mõju Iraani majandusele, mõjutavad äh, kõiki seal. ja oleks tõesti hasartmäng arvata, et nad usuvad ainult omaenda valitsust ma arvan, et äärmiselt oluline on keskenduda inimõiguste küsimusele, sest et tuumaküsimusel Iraani sees ei ole mingit mänguruumi. hetkel ei ole Iraani poliitilises spektrumis piisavalt erinevaid arvamusi selle koha pealt, mida teha tuumaküsimusega. ehk kui keegi tahab saada reaktsiooni Iraanist seest, siis inimeste õiguste küsimused, äh, nad on äh, tunduvalt asjakohasemad, sest et äh, seal, selles valdkonnas toimub diskussioon ja äh, see olekski siis ka see, mis ei oleks suunatud mingile konkreetsele fraktsioonile poliitilises mängus, sest et äh, ja see oleks hea, kui ei soovita Tehran'i endale poliitilise jalgpalliga ennast siduda, sest et ma arvan, et kõik on nõus, et äh, see ei oleks väga produktiivne. nii et selles mõttes ütleksin ma, et tuumaküsimus ei kao kuskile lähitulevikus. inimõiguste küsimus on aga see, kus äh, asjad võivad edasi liikuda ja kus on võimalik saavutada usaldusväärsust nii nende hulgas, kes on Iraanis sees, kui ka meie hulgas siin väljas. aitäh! suur tänu, härra doktor, härra doktor Parsi. suur tänu teie ettepanekute ja selgituste eest ja äh, nüüd saame arutada kuni maksimaalselt kella kaheteist neljakümneni peale seda äh, tõlkemeeskond lahkub. ja ma sulgeksin ka kõnesoovijate nimekirja. kõigepealt, äh, härra doktor Bosch, mul on teile küsimus, te ütlesite ja seda me oleme ka kõik teised näinud, et valitsus on õppinud Ähm, rohelise liikumise äh, tegevust äh, äh, rikkuma ja sekkuma sellesse. kas teie toetaksite seda, et Euroopa riigid aitaksid erinevaid liikumisi, liikumistel saavutada juurdepääsu informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele, et selliseid äh, sündmusi vältida tulevikus. nüüd kõigepealt saab sõna härra Pelder. Eh, suur tänu, proua esinaine. ma sooviksin äh, lisanduseks öelda, et ähm, see oli kõik väga huvitav, mida ma kuulsin Iraani puhul me näeme hetkel, et seal on olemas revolutsiooniline revolutsiooniline kaart, aga seal on ka äh, vaimulikud ringkonnad, kas ka nende poolt oleks võimalik äh, režiimile vastu astuda? vaimulike ringkondade kohta on äh, olnud kuulda, et neil on seal olemas omad läbirääkimisvõimalused. ja need rahutused, mil määral on need puudutanud rahvusvähemusi, näiteks äh, araablasi, süürialasi, kuidas nemad on kaasatud nendesse rahutustesse, seal on ka mõningaid nõrku kohti režiimi jaoks. viimaseks. me näeme, et me oleme sattunud praegu kübersõtta võib-olla Euroopa institutsioonid peaksid selgeks tegema, et peale äh, tuumaprobleemide me peame selgitama Iraani rahvale, et me soovime tagada ka nende põhivabadusi, et nad võivad olla äh, kindlad meie toetusele ka nendes valdkondades. põhivabaduste kaitse on meie jaoks äärmiselt oluline, nii et me peame tõesti väga hoolikalt äh, mõtlema, kuidas me äh, saame neile selgitada, et me toetame neid, aga et me ei taha nende poliitikasse sekkuda aktiivselt. proua esinaine, ma sooviksin meenutada kõigile, et palun esitage oma küsimused võimalikult lühidalt, nii et meie eksperdid saaksid ka vastata. proua Koomas, palun. aitäh äh, nende huvitavate ettekannete eest. on äärmiselt huvitav et see, mida teie meile ütlete, on see, et äh, tuumaküsimus äh, saab lahendada inimõigustega tegelemise kaudu. vähemalt nii palju sain ma aru härra Barsi äh, ettekandest ja ka mul endal oli selline tunne, sest meid oli juba hoiatatud, et me ei suuda, me ei saa lahendada tuumaküsimust inimõiguste arvelt. see oli paljude Iraani inimeste mureks nii et küsimus ei ole mitte ainult selles, et leida need targad sanktsioonid, mis oleksid tõhusad, vaid ka milliseid proaktiivseid meetmeid saame me tarvitusele võtta selleks, et äh, toetada neid, kes tegelikult võitlevad inimõiguste eest. näiteks farsi keeles on olemas Euronewsi kanal, ma arvan, et see on oluline, aga milliseid asju me saaksime veel teha? ja nüüd kasutan võimalust ja küsida veel üks küsimust. Mit-, Iraani puhul Äh, aga mitte ainult Iraani pool tulevad äh, tihtipeale jutuks mudžahidiinid. Äh, tahtsin teada, mis, milline on nende usaldusväärsus Iraanis. ma arvan, et paljude parlamendiliikmete jaoks oleks siin oluline see teada saada. suur tänu nüüd, härra Kaaler. kaks lühikest küsimust. see puudutab rahvusvähemusi mil määral on nad kaasatud sellesse rohelisse liikumisse teie teada ja tulevase, tuleviku Iraani jaoks on äh, vajalik ka see rääk-, äh, vaadata, kuidas tsentra-, äh, tsentraalvõimul on õnnestunud rahvusvähemusi kaasata. nüüd teiseks sanktsioonide kohta. kas teie ei arva, et sihipärased sanktsioonid režiimi kõrgete ametnike pihta et nad ei tohi enam reisida näiteks, et nende arved külmutatakse. et kas sellistel sanktsioonidel on mõju? ma arvan, et kui neid tuhandeid, kes äh, justiitssüsteemis äh, vaimulike ringkondades, et kui nemad panna sanktsioonide nimekirjadesse, ja need Euroopa riikides äh, avalikustada, siis sellel on kindlasti oma mõju. aga et see ka siis avalikult toob esile need isikud, kes on režiimiga seotud. võib-olla siis ka kohapeal inimesed näevad, et, äh, et see kuidagi kõigutab režiimi, et kas sel moel saab äh, survet avaldada riigisiseselt. suur tänu, nüüd on veel härra Salato mul nimekirjas suur tänu, proua esinaine. sooviksin kõigepealt öelda, et oma, äh, minu poliitiline kogemus on näidanud seda, et üritatakse ennast väljendada nagu äh, Vatikan. ja ma nägin seda ka täna hommikul, et siin üritatakse alustada Äh, oma selgitustest ühest kohast ja lõpetatakse hoopis teises kohas. ja seetõttu tuleb rääkida väga avatult, nii nagu me Euroopas seda teeme. tegu on seal äh, religioosse iseloomuga režiimiga. meie eurooplastena näeme asja teisiti, aga kuidas teie seda näete? kas rahvas jagab seda arvamust? meie ei ole seal eurooplastena nii olulised, kui me vahetevahel arvame. nüüd teine küsimus. suhted ähm, Euroopa Liidu ja opositsiooni vahel. olulised ei ole mitte ainult kont-, äh, kontaktid valitsusega ja kas Euroopa Liit saab kehtestada moratooriumi Äh, nii et saaks äh, ja kas peale seda saab veel kavandada äh, reise sellesse riiki? suur tänu ja nüüd järgmine kõneleja väga lühidalt, palun. suur tänu, suur tänu ka kõnelejatele. ma näen, et nad on väga head spetsialistid selles väga keerulises temaatikas. siin räägiti tuuma valdkonnast, me soovime saada me soovime saada siin parendusi, kuigi me oleme siin oma mainet kahjustanud oma kohustustest ja lubadustest kinnipidamisega. kuid me oleme ka näinud, milliseid sanktsioone on soovitud eh, kehtestada. kuid me peaksime eh, ka eh, Eh, infokommunikatsioonitehnoloogiate abil eh, edendama ehm, ühiskonna avanemist altpoolt ülespoole, millised on teie arvamused selles osas, suur tänu! ja nüüd eh, kolleeg Lehner veel. suur tänu, proua esinaine, ma teen väga lühidalt, proua Andi rääkis ka majanduslikest suhetest ja rääkis ka nendest tehingutest, mida lääneriigid teevad Teheraniga ja rääkis ka sellest ähm, topeltmoraalist, ma saan sellest ka täiesti aru, aga kui ma edasi mõtlen, siis ma, siis me jõuame ka sanktsioonideni. see tähendab seda, et sellega katkestatakse majandussuhted ja siis me jõuame jälle küsimuse juurde, kas see tabab rahvastikku, kas see viib positiivsete tulemusteni. kas need kaks temaatikat saab üksteisest eraldi hoida või kui tihedalt nad üksteisega seotud on? suur tänu! ja nüüd on teil see võimatu äh, ülesanne, et kõikidele nendele küsimustele vastata ja alustame härra doktor Boschiga. Äh, äh, mis puudutab interneti kübersõdasid, iraanlased on äärmiselt head kujutusvõimet üles näidanud ja saanud kõik need modernsed vahendid, mida neil vaja on, kas siis seaduslikult, ebaseaduslikult Äh, ka režiim on seda teinud ja režiim on ise sisse viinud internetti ja kogu selle modernne tehnoloogia Iraanis. Nad kasutasid seda algusest peale ära ja kasutasid seda väga targasti, nad on, nad, neil on kübersõja üksus äh, parlamendi äh, ees on käinud teadlased, kes on uurinud äh, interneti mõju elanikkonnale ja nii edasi, on laialdane ja päris huvitav debatt mitte ainult kaarti hulgas, vaid ka sellest väljaspool, mis näitab, et äh, ilmselt saavad sellega hakkama ja nad ei karda Iraani rahva internetikasutust, nad jälgivad seda kui nad leiavad, et see on vajalik, siis nad sulgevad need ribalaiused ja niimoodi ja ei olegi võimalik äh, režiimi selle tegemised peatada. Nad nagunii kontrollivad telekommunikatsiooni ja internet on üsna hea nende kontrolli all. Nad blokeerivad veebilehekülgi ja nii edasi. Nad on pigem mures selle pärast, et äh, inimesed saaksid, saavad Internetti kasutada kõige kiirema suurte demonstratsioonide organiseerimise vahendina. ja seda nad üritavad oma kontrolli alla saada, nad ei ole Interneti pärast siis tõesti väga mures. ja neil on väga hästi välja arendatud meetmed selle arendamiseks, aga äh, rahva poole pealt interneti piraatlus ja nii edasi on väga laialdaselt levinud. mis puudutab etnilisi vähemusi, siis ma arvan, et kõige dramaatilisem olukord äh, kus on äh, ideoloogiline äh, vastuseis Iraanile, on Baluhistanis, kus äh, on väga radikaalsed rühmad, režiimi kõige dramaatilisem tagasilöök oli seal oktoobris ja kõige suurem edu nüüd, kui nad Malekridisse jõudsid. Iriin, Iraani konstitutsioon on üsna tolerantne vähemuste suhtes, vähemustel on õigus kasutada omaenda kohalikke keeli, on kristlikke parlamendisaadikuid ja nii edasi. aga jah, konstitutsioon on üks asi, realiteet on veidi teistsugune. Äh, kui on, tuleb kokku sunni-islam ja etnilised vähemused pluss äh, äh, vastupanuliikumised, piiriolukord, siis paljudel juhtudel, nagu näiteks kurdide puhul, tekivad alati pinged. võib öelda, et Iraani režiim ei pea tegelikult omaenda kõikidest põhiseaduse punktidest kinni, mis puudutavad etnilisi vähemusi. revolutsiooniline kaart, jah, see, selle jõud tõuseb, aga ehk soovib sellest rääkida mõni teine kolleeg. jah, siin on äh, kaks elementi vaimulikud ei ole kunagi olnud ühinenud, enamik šiidi vaimulikke on režiimi vastu olnud algusest peale Homeini ja tema jälgijad ei olnud kunagi riigi teoloogilised juhid, nad olid poliitilised juhid. ja kui me näeme kõiki neid vaimulikke, siis nad on võimul mitte sellepärast, et nad on vaimulikud, vaid sellepärast, et nad on selle või teise partei poliitikud. nii et seal on radikaalselt fundamentalistlikud vaimulikud, kelle arvamused on radikaalsed ja samas on seal inimesed, kes üritavad meid veenda selles, et inimõigused ja islam lähevad täielikult kokku ja nad toovad sellest ka näiteid. kuna, mitte kunagi Iraani ajaloos ei ole olnud nii palju vahistatud vaimulikke kui praegu. ajatollad, äh, tavavaimalikud ja nii edasi. Šah ei oleks kunagi julgenud nii palju neid vangi panna. Äh, kaardi äh, positsioon on huvitav, sest nad esindavad neid noori idealistlikke Äh, tegijad, kes olid kaheksakümnendatel noored, kes nüüd on neljakümnendates, viiekümnendates, nad on äh, sõjast rebitud äh, generatsioon ja nad tahavad lihtsalt võimu, nii-öelda. professor Narvandi, palun. ma katsun mitte pikalt kõnelda. tulen tagasi siis, tagasi selle juurde, mida siin kolleeg rääkis, nimelt mitte ainult vaimulikkonna suur osa ei ole vangistatud või järelevalve all, vaid samal ajal karistatakse erikohtute kaudu vaimulikkonna liikmeid. tegemist on siiski kõige karmimate repressioonidega üldse ja äh, Ehm, see, mis puudutab nüüd vaimulikkonda, see on seotud ka eh, tuleviku väljavaadetega riigi jaoks, nimelt soovitakse religioon ja, ja kirik ja riik eraldada. see võiks olla üks olulisemaid arenguid tulevikus. nüüd eh, opositsiooni ja mudžahedini rände küsimustes, peab ütlema, väljastpoolt vaadates eh, siis seespoolt ka ei ole mingit vastasseisu. Eh, eh, need liikumised on opositsiooni liidrid, roheline liikumine muidugi ka. aga muide juba algusest peale oli näha, et, et ähm, roheliste liikumise liidrid mm, toetuvad eelkõige demonstratsioonidele, aga mujahedinid ei ole alternatiiviks. paljude iraanlaste jaoks on nende ideoloogia palju ohtlikum kui praeguse režiimi oma, seega nad on muidugi väga aktiivsed ja na-, neil on ka paljud toetajad, aga võib-olla idamaades on neile tuge, aga mitte iraanlaste seas. ja kui te lubate veel paar sõna vähemuste küsimusest. juba aastaid on see vähemuste problemaatika selle mõtte varju jäänud, et eh, Iraanis elavad iraanlased ja erinevate gruppide vahel eh, erinevusi pole. aga nüüd on tekkinud juba teatud eh, opositsioon vähemuste seas, niinimetatud Iraani või Pärsia elanikkonna vastu. tuntakse äh, näiteks Araabia elanikkond, teiste vastu su-, samuti ähm, sunnide, sunniitide vastuseis teiste suhtes. minu arvates ei ole vaja asju segi ajada, poliitika ja religioon ka ka iraanlased ei tea, ei oska neil vahet teha ka siis, kui nad hääletamas käivad. moratooriumi puhul ma ei tea, kas Iraan aktsepteeriks moratooriumi, nad ei taha ju üldse kõnelusi. ja ilmselt sellepärast, et vastaspool ei tundu neile usutav ja veel sanktsioonide kohta tahan öelda, et need sanktsioonid, mis tõesti takistavad äh, jõukuse arenemist Iraanis, need on need, need on need õiged sanktsioonid. mida me siis nüüd teha, et soovime me jälle uusi vaenlasi endale tekitada nende sanktsioonidega võib-olla Euroopas saab siis eh, Euroopa iraanlaste pangaarved blokeerida. see võiks muidugi opositsiooni ka eh, mobiliseerida päris kiiresti. nüüd härra doktor Barsi. suur tänu. kõigepealt Iraani eh, põhiseadus sisaldab mõningaid skisofreenilisi elemente, kuid isegi vaatamata sellele oleks isegi rakendatav, kui nad järgiksid seda, sellepärast et põhiseadus sisaldab ka mitmeid vabadusi. kuid riik ei austa isegi põhiseadust. nüüd, mis puudutab opositsiooni, mina olen optimistlikum, kuid väljaspoolt ma ütleksin, et mis iganes opositsioon on, siis edu on sellele ainult sellisel juhul, kui nad, äh, kui opositsioon väljaspoolt toetab ka opositsiooni seestpoolt, nüüd muhatšiinid on juba ammu oma usaldusväärsuse kaotanud. Neil ei ole Iraanis enam mitte mingit usaldusväärsust. sanktsioonid. ma arvan, et tuleks nii-öelda laiemalt mõelda ja võib öelda, et jah, teatavaid äh, valitsuse rühmitusi võib tõesti sanktsioonidega karistada. kuid need öö, radikaalsed äärmused võib öö, sanktsioonidega võib-olla leevendada. ainult üks riik, mida me teame on selline, kus äh, sanktsioonid tõesti muutsid äh, siseriiklikku elu ja see oli Lõuna-Aafrika. kuid äh, see ei ole mingi reeglipära, et sellise, et sanktsioonid selliseid tulemusi endaga kaasa toovad. nii et kõikidel astmetel tuleks siin sanktsioonidega edeneda me peaksime rohkem vaatama just neid väikseid nišše, sellepärast need nišid ei ole ähm, meie kontrolli all, siin ei ole enam eelmine sajand, kui äh, näiteks Briti merevägi võis blokeerida need riigid, mis äh, neile ei meeldinud. me peame siin arvestama siiski kaasaegsete oludega. suur tänu, tänan kõiki äh, meie kolme eksperti, kes väga huvitavaid sisulisi märkusi ja kommentaare tegid tänan teid ka tähelepanu eest ja sellega on koosolek lõppenud.